Äh, täiskogu istungi juurde, mis äh, juulikuus äh, lõppes ning ähm, protokollid on laiali jaotatud, kas kellelgi on selle, nende kohta midagi öelda, ei ole, siis on